kallid kolleegid, alustame oma täiskogu osaistungi järku ja ma kuulutan neljapäeval, kaheksateistkümnendal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal suletud Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgu uuesti avatuks. ma soovin kõikidele kolleegidele head uut aastat, head kahe tuhande üheksandat aastat